Euroopa ligipääsetavuse akti suhtes vastu võetud otsuse kohta ning sõna saab jällegi komisjoni nimel proua Tyson. mikrofon palun. Um, uh, proua president, auväärsed parlamendisaadikud. mul on väga hea meel teatada, et komisjon võttis vastu otsuse ligipääsetavuse akti kohta siinkohal saan ma teid tänada väärtusliku panuse ja toetuse eest, mida Euroopa Parlament andis kogu selle direktiivi ettevalmistamistöö käigus. nagu te teate, on mitmeid takistusi ähm, puuetega inimestel, kui me räägime täielikust juurdepääsust ühiskonnale. sageli nad ei saa valida seda, äh, kus või kuidas nad elavad, neil on mitmeid väljakutseid töökoha hoidmisel, või hariduses osalemisel, kui, kui me nüüd toome ainult mõned näited. tehnoloogiline innovatsioon annab suure võimaluse tõkked ületada, näiteks nutitelefonid või e-pangandus või internetikaubandus. see kõik muudab meie ühiskonda, meie majandust ning öö, muudab meie elu lihtsamaks. Need teenused ja tooted Äh, kui nad on kättesaadavad, pakuvad puuetega inimestele uusi võimalusi osaleda ühiskonnas ning teha sõltumatuid otsuseid. auväärsed parlamendisaadikud, võib näha, et nõudlus juurdepääsetavuse toodetele suureneb. seda äh, põhjustab ka demograafiline vananemine. hinnanguliselt on kahe tuhande kahekümnendal aastal sada kakskümmend miljonit inimest kellel on puue või funktsionaalsed piirangud. Euroopa Liit ja liikmesriigid on ÜRO äh, puuetega inimeste õiguste äh, konventsiooni raames võtnud endale kohustuse, et äh, kaubad, teenused ja ehitised oleks roh-, paremini juurdepääsetavad. liikmesriigid on vastu võtnud juba öö, iseseisvalt seadusi parandamaks öö, juurdepääsu aga nad teevad seda koordineerimatult, aga samas me tegutseme ka Euroopa tasandil, võtame, kui me seda ei tee, siis öö, seaduste erinevused järjest suurenevad Euroopa Liidus, see raskendab teenuste ja kaupade liikumist piiriüleselt ning see pärsib ka nende inimeste olukor-, halvendab ka nende inimeste olukorda, kes kõige rohkem vajavad selliseid kaupu ja teenuseid. meie eesmärk selle ettepaneku puhul on eemaldada ja takistada uute takist-, tõkete tekkimist. Ehm, seeläbi, e, et e, juurdepääsunõuded erinevad liikmesriigiti, me soovime kehtestada Euroopa-ülesed juurdepääsunõuded, ehm, mis peaks kehtima kõigile, seeläbi on tööstusel võimalus pakkuda rohkemat, e, suuremat hulka teenuseid ja ka pakkuda neid parema hinnaga need nõuded äh, äh, põhinevad äh, juurdepääsu põhimõttel, selle asemel, et kirjutada ette tehnilisi lahendusi. see jätab paindlikkuse ja innovatsiooniruumi. pärast põhjalikke arutelusid sidusrühmadega valisime välja võtmetooted ja teenused igapäevasest elust, mis on kõige tähtsamad selleks, et toetada sõltumatut elustiili. ning olgem ausad, lõppude lõpuks saab parandada kõigi elukvaliteeti läbi juurdepääsu parandamise. näiteks me saame kasu sellest, kui me kuuleme paremini äh, äh, raudteejaama teadaaineid, teadaandeid või kui me saame paremini lugeda dokumente. see dokument on kasulik ka ettevõtetele, Euroopa-ülesed nõuded muudavad ettevõtetele lihtsamaks, eriti VKE-dele lihtsamaks oma toodete müümise teistes liikmesriikides seeläbi edendab see piiriülest kaubandust ning äh, tõhustab konkurentsi. veelgi enam, kui riigiametid korraldavad hankeid, et kaupadele, teenustele või ehitistele, siis kandidaadid teavad, millistele nõude, nõuetele nad peavad täit-, vastama. samuti on siin proportsionaalsuse ja tasakaalu sätted ning hästi on hoolitsetud ka VKE-de, eriti mikroettevõtete eest. ligipääsetavuse akt lisandub avaliku sektori veebilehekülgedele ligipääsetavuse eh, eh, õigusaktile, mille te juba heaks kiitsite. veebilehtedele ligipääsetavuse direktiivi puhul loodetavasti eh, triloog algab lähiajal. me palume, et parlament jätkab oma konstruktiivse ja positiivse panuse andmist ning et võtab otsuse vastu võimalikult kiiresti. ma usun, daamid ja härrad, et siin saavad võita kõik. tänu sellele ettepanekule vähenevad kulud ettevõtetele ja liikmesriikidele veelgi enam. Euroopa-ülene tegevus mõjub positiivselt ka riikide eelarvetele pikemas perspektiivis, sest see vähendab vanemate inimeste ning puuetega inimeste sõltuvust. ning mis on kõige tähtsam, see direktiiv parandab puuetega inimeste juurdepääsu haridusele, suurendab nende äh, tööhõive võimalusi ning annab neile suurema vabaduse, annab neile rohkem võimalusi oma igapäevaste otsuste tegemises. kokkuvõttes tahaksin rõhutada veel kord, et komisjon kavatseb kindlasti parandada sotsiaalset õiglust Euroopas, kedagi ei tohiks kõrvale heita see ettepanek näitab jällegi, et me oleme pühendunud sellele, et majanduskasv ja sotsiaalne progress käiks käsikäes. suur tänu, proua president! aitäh, proua volinik, esimene kõneleja nüüd Rahvapartei nimel on proua Esteras Ferragut, poolteist minutit. suur tänu, president, kõigepealt sooviksin tänada volinik Thyssenit, tegemist on sellise direktiiviga, mida eh, valdkond eh, taga on nõudnud. minule on konkreetselt esitatud paljusid küsimusi selle kohta, kas see võetakse vastu, seda juba alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, mul on selle üle äärmiselt hea meel. Eh, ligipääsetavus on äärmiselt oluline, eriti puudutab see puuetega inimesi, sest see on eeltingimus selleks, et garanteerida võrdsed ligipääsutingimused mm, kõigile kodanikele. loomulikult on eesmärgiks parandada sisi, siseturgu teenustele, kaupadele ligipääsudest, e, vähendades olemasolevate seaduste poolt tekitatud tõkkeid. nagu seda ütles volinik, on praegusel hetkel olema äärmiselt e, killustatud lähenemine, sest seadused on liikmesriikides erinevad Eh, nagu seda ka ÜRO-s soovis teha, juba võttes vastu puuetega inimeste konventsiooni, selle lõige üheksa rõhutab, et ligipääsetavuse garanteerimine on äärmiselt oluline. see puudutab äh, näiteks pangaautomaatide ligipääsetavust eh, kau- äh,, elektroonilist kaubandust ja nii edasi. eelkõige on aga vaja äh, see võimalusi laiendada, võtta arvesse ka äh, erinevaid tähelepanekuid, võtta arvesse ka ÜRO konventsiooni, see puudutab informatsiooni, kommunikatsiooni ja, ja ehm, ka üldisi häid. suur tänu, nüüd Juta Steinbrück äh, sotsiaaldemokraatide nimel, aitäh. komisjoni ettepanek parandab äh, ligipääsu toodetele ja teenustele, see on oluline ning see on äh, tähtis samm saja kaheksakümne miljoni inimese igapäevaelu parandamiseks. oluline on, et ühisturul kehtivad ühised standardid, see lihtsustab inimeste elu, vähendab kulusid ning see peaks olema meile kõigile oluline. komisjon peab ju valvama iga vabaduse üle, seda ütleb ka ÜRO puuetega inimeste konventsioon, sellele on all, millele on alla kirjutatud ka Euroopa Liit. me peame aitama aktiivselt kaasa integra-, in-, nende inimeste integreerimisele tööturule, siin saab öö, olulist rolli mängida ka digitaalne ühisturg, sest inimesed, kellel juurdepääs oli pärsitud, saavad nüüd palju paremini integreeruda tööturule, aitäh! suur tänu ning nüüd proua McIntyre. ECR-i nimel üks minut. suur tänu eelmisel nädalal korraldasin ma parlamendis ühe ürituse, kuhu tuli Callum Russell, kes rääkis äh, sellest, millised on äh, võimalused äh, puuetega inimeste jaoks sellel aastal. ta õpib ise Brügge kolledžis ta on väga edasipüüdlik, ta on britt ja ta on pime. puue ei saa olla midagi sellist, mis inimest defineerib. puue ei tohi olla ka takistuseks, igaüks peab saama ühiskonnas olla täisväärtuslik liige. see noormees rääkis mulle, et Euroopa Parlamendi institutsioonide veebisaidid ei ole, ei ole talle kättesaadavad. see ei ole vastuvõetav võiksime omaenda asjad korda ajada. Ühendkuningriigis öeldakse, et inimesed, kes elavad klaasist majades, ei tohiks kive visata. tehkem siis nii, et meie institutsioonide veebisaidid on kõigile kättesaadavad, enne kui hakkame kelleltki teiselt midagi nõudma. aitäh. aitäh ja nüüd Meren Harkin. aitäh ja kõigepealt äh, tahaksin ma proua volinikku õnnitleda selle eest, et äh, ta on teinud seda, mida lubas. tõepoolest, te olete meile esitanud äh, Euroopa ligipääsetavuse akti. tegemist on väga olulise sammuga, mis aitab tagada, et puuetega inimestel on kättesaadavad rohkemad tooted ja teenused. Te ütlesite ise, et aastaks kaks tuhat kakskümmend on ähm, Euroopas ilmselt umbes sada kakskümmend miljonit isikut, kellel on mingi puue. seetõttu on Euroopa ligipääsetavuse akt väga oluline, et need inimesed saaksid kätte tooted ja teenused. samuti on see aga majanduslikult mõttekas, sest mida rohkem on tarbijaid, seda parem on see ettevõtlusele ma leian, et väga oluline on see, et siin hõlmatakse väga paljusid teenuseid, alates igapäevastest teenustest kuni pangateenuste ja näiteks nutitelefonide või transporditeenusteni. see ettepanek hõlmab väga paljusid erinevaid teenuseid. samuti ütlesite te, et on uusi tehnoloogilisi lahendusi. Nad ei ole küll detailselt kirjeldatud, siin räägitakse pigem sellest, milliseid tunnuseid, millised tunnused peavad olema toodetel ja teenustel, et nad oleksid kättesaadavad ma arvan, et väga oluline on ka paindlikkus, see on oluline ettevõtlusele, aga samas tuleb tagada ka see, et äh, ligipääsetavusele mõeldakse juba siis, kui tooteid disainitakse. meil on äh, Euroopa puuetega inimeste äh, õiguste akt ja selleks, et need õigused oleksid tagatud, tuleb anda neile isikutele sobivad tooted ja teenused. lisaks on meil praegu digitaalne ühiskond me liigume täieliku digitaalse ühiskonna poole, meil on vaja digitaalselt kaasata ka puuetega inimesed, aitäh. suur tänu, nüüd kuue nimel proua Anderson, üks minut. pärast seda, kui olen oma silmaga näinud, kuidas puuetega inimeste õiguste eest võideldakse, pean ma Euroopa ligipääsetavuse akti väga oluliseks. seda eriti pärast seda, kui ÜRO uuris, mismoodi rikutakse puuetega inimeste inimõigusi Ehm, ja et neile ei anta piisavalt tervishoiuteenuseid. Euroopa Liidu liikmesriikides on kärbitud eelarveid ning tervishoiu eelarverea vähendamine on eriti kahjulik olnud puuetega inimestele. nelikümmend miljonit puuetega inimest, nad peaksid saama kasutada arvuteid, telekomiteenuseid, pangandusteenuseid ja kõike muud, mida me kõik peame ise, iseenesestmõistetavaks kui paljud Euroopa Parlamendi liikmed kasutasid neid teenuseid näiteks selleks, et Strasbourgi jõuda, mina kasutasin kõiki neid teenuseid. Euroopa ligipääsetavuse akt paneks liikmesriikidele kohustuse võtta vajalikke meetmeid selleks, et õigusloome tagaks ligipääsetavuse. samuti aitaks tagada ÜRO konventsiooni täitmise, millega soovitakse aidata Euroopa puuetega inimesi ja üldse puuetega inimesi. Iirimaa on selle konventsiooni ratifitseerinud ligipääsetavuse akt on teretulnud, kuigi see tuleb veidi liiga hilja, aitäh. aitäh. minu enda fraktsiooni roheliste esindaja Indrek Tarand ei ole kohal, seega saab sõna järgmisena härra Koosa, poolteist minutit. lugupeetud proua volinik, aitäh kõigepealt tänan teid selle eest, et te olete täitnud meile antud lubaduse. vähem kui ühe aasta jooksul olete te esitanud ligipääsetavuse akti. me peame midagi ette võtma selleks, et kõrvaldada tõkked, mille tõttu Euroopa ei ole praegu piisavalt ligipääsetav, see on meie ühine eesmärk Te olete meile öelnud, et aastaks kaks tuhat kakskümmend on Euroopas tõenäoliselt sada kakskümmend miljonit äh, mingisuguse puudega inimest. see tähendab seda, et iga neljas Euroopa kodanik äh, on äh, mingisuguse puudega Euroopa fondide kasutamise määrus on samuti osa sellest uuest paketist. ka puuetega inimeste õiguste harta on oluline, eriti mis puudutab selle teist soovitust ligipääsetavuse kohta. ma tahaksin rõhutada, et ähm, me arutame täna esimest korda sellist õigusakti, kus räägitakse sellest, mis ligipääsetavus üldse on. see annab meile tulevikuks sobiva raamistiku, meil on teha veel väga palju tööd kõigepealt peab praegune õigusakt jõustuma, aga vähemalt saame me pärast viieaastast ettevalmistust alustada äh, tegeliku tööga. kui lubate mul äh, kokkuvõtvalt veel paar sõna öelda, siis kasutan võimalust ja räägin ka ka sellest, et ma loodan, et need takistused igaveseks kõrvaldatakse, aitäh. suur tänu, järgmisena proua Stiiler, kaks minutit suur tänu, proua president. aitäh ka proua volinikule. ma tervitan Euroopa ligipääsetavuse akti ettepanekut. väga paljud on öelnud, et äh, selle õigusakti kohalejõudmine võttis äh, pikalt aega, kuid praegugi on ju Euroopas kaheksakümmend miljonit inimest, kellel on mingisugune puue ja kes vajavad ligipääsu toodetele ja teenustele meie ühisturus, ühisturul. see on väga oluline, sest ühiskond peab muutuma ühtlas-, ühtsemaks ja õiglasemaks ma tervitan eriti seda, et siin räägitakse IKT teenustest. komisjon rääkis sellest, et veebisaidid peavad olema ligipääsetavad ja üks kolleeg ütles, et meie enda veebisaidid ei ole ju seda. sellest võiksime üht-teist õppida. ühisturu töökomisjonis on ähm, päris tihti nendest teemadest räägitud ja ma arvan, et võiksime rääkida ka veebisaitidest see ettepanek peab tagama, et ka digitaalsel ühisturul diskrimineerimist ei oleks. ma arvan, et see on oluline kõikidele kodanikele väga, väga huvitav on ka see, et ÜRO kavatseb äh, vaadata üle oma konventsiooni ning varsti tuleb tippkohtumine, mis puudutab äh, IKT teenuseid ja seda, millised IKT alased väljakutsed seisavad puuetega inimeste ees. ma arvan, et meie Euroopa Parlamendis võiksime samuti sellest äh, rohkem rääkida, arvestades, et ÜRO praegu sellest räägib lisaks sellele kutsun ma komisjoni üles esitama õigusloomelist ettepanekut äh, selle lepingu jõustumiseks, millest siin räägiti, sest see on oluline. ligipääsetavuse aktis räägitakse elektroonilistest raamatutest või e-raamatutest, kuid tegelikult on selliseid raamatuid äh, vähem kui viis protsenti, vähem kui viis protsenti raamatutest sobib pimedatele või vaegnägijatele. see tähendab seda, et ligipääsetavuse akt ja Marrakechi äh, leping on tegelikult omavahel seotud nii et ma loodan, et komisjon võtab neid asju arutada ka siis, kui me jõuame Marrakechi lepingu ümbervaatamiseni, aitäh. suur tänu, nüüd Helga Stevens, üks minut. For... suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud äh, kolleegid ma olen väga rahul sellega, et Euroopa ligipääsetavuse akti ettepanek on esitatud. tegemist on ainult ühe väikese osaga ÜRO puuetega inimeste õiguste lepingust. seetõttu loodan ma, et volinik teeb kõik, mis vaja ja töötab ka teistes valdkondades, kus on vaja edasi jõuda. praegu ei ole ju tegelikult puuetega inimeste jaoks ühisturgu olemas. me peame keskenduma neile tõketele, mis ühisturu lõpuleviimise ees veel seisavad. meie enda veebisait on üks selline takistus me näeme, et kulud järjest kasvavad, aga, aga kui ettevõtted kui ettevõtted tahavad oma tooteid tuua kogu ühisturule, siis on see nende jaoks ikkagi väga kulukas, sest erinevatel riikidel on erinevad reeglid. me peame tegutsema tarbijate erinevate ettevõtete huvides, me peame tagama majanduskasvu. Euroopa Liidus, nagu korduvalt öeldud, on rohkem kui kaheksakümmend miljonit puuetega inimest ja aastaks kaks tuhat kakskümmend suureneb see arv vähemalt kahekümne miljoni võrra, sest inimesed ju vananevad. aga sellest on kasu kogu meie ühiskonnale. seega on meil vaja sisupõhist tugevat Euroopa ligipääsetavuse akti, mis toob kaasa positiivse mõju meie kõigi eludele, aitäh! suur tänu nüüd proua Harantsova, poolteist minutit. Uh, suur tänu, president, lugupeetud volinik. Euroopas on rohkem kui kaheksakümmend miljonit puuetega kodanikku. Nad vajavad ja väärivad võrdset ligipääsu mitte ainult tööturule, vaid ka digitaalsele ühisturule. Nad soovivad võrdselt teistega osta tooteid ja kasutada teenuseid ma tervitan äh, südamest Euroopa ligipääsetavuse akti, aga seda ettepanekut pidime väga pikalt ootama. nüüd tuleb tagada, et äh, akt oma lõplikul vastu võetud kujul annab ka praktilisi tulemusi. see peab äh, tähendama seda, et me mitte ainult ei räägi diskrimineerimise vastasusest, vaid tõesti ka võitleme diskrimineerimisega. seda on üksikisikul vaja. Euroopa ligipääsetavuse teema raportöörina tahaksin ma öelda ka seda, et meil on vaja selgemalt lahti seletada, milline seos on direktiivil ja sellel aktil. põhjenduspunktides on sellest räägitud, on räägitud ka seletuskirjas, aga ma usun, et sellest ei piisa ja on vaja lisaselgitusi, enne kui me saame alustada kolmepoolseid läbirääkimisi direktiivi üle, need algavad järgmisel aastal. ma võin teile kinnitada, et Euroopa Parlament ei loobu nõudmisest laiendada selle direktiivi rakendusala kui meil ei ole kirjalikke tagatisi selle kohta, et kõiki veebisaite ei hõlmata. puuetega inimestel on vaja täielikku ligipääsu nii digitaalsele ühisturule kui ka veebisaitidele, mitte ainult avalikele, vaid kõikidele veebisaitidele, aitäh! aitäh, nüüd viimane vaba mikrofon täna õhtul. esimesena saab sõna proua Šoidorova, üks minut. aitäh! lugupeetud volinik. mina tahaksin omalt poolt öelda ühte asja. ma äh, toetan seda, mida te ütlesite oma sõnavõttu kokkuvõttes. Te ütlesite seda, et on vaja tagada ligipääs haridusele nende inimeste jaoks, kes on puudega õigus haridusele, ligipääs haridusele on väga oluline eeltingimus, mille abil tagada, et teenused, sealhulgas digitaalsed teenused, oleksid tõepoolest täiesti kasutatavad. ma usun, et me kõik nõustume sellega, et ligipääsetavust on vaja toetada. aga probleem tekib siis, kui me hakkame vaatama, kuidas seda ligipääsetavust rahastada me teame väga hästi oma eneste eelarvete põhjal, et raha leida ei ole lihtne. hariduse kvaliteet ja hariduse ligipääsetavus on olulised. ning nende tagamine on meie kohustus. tegemist on investeeringuga, mis aitab kaasa parematele elutingimustele, aitäh! suur tänu nüüd proua Olga Šenova üks minut. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik. Euroopa ligipääsetavuse akt on midagi sellist, mida me kindlasti tervitame seda hoolimata sellest, et mõnikord on neid küsimusi Euroopa Nõukoguga väga keeruline arutada. nägime, nägime seda näiteks siis, kui arutati avalike veebisaitide ligipääsetavuse direktiivi aga see direktiiv peab kindlasti muutuma reaalsuseks. tegemist on dokumendiga, mis puuetega inimeste hulgas on tekitanud väga kõrgeid lootusi ja ma loodan, et see ei too kaasa frustratsiooni. Euroopas elab kaheksakümmend miljonit puuetega inimesi, kelle teel seisab väga palju tõkkeid, mida nad iga päev peavad ületama toodete teenuste parim ligipääsetavus on nende inimeste jaoks äärmiselt vajalik selleks, et nende elukvaliteet paraneks kindlasti on see oluline ka eakamate inimeste jaoks. just sellepärast me soovime toetada Euroopa ligipääsetavuse akti ja loodame, et liikmesriigid teevad seda samuti. härra Marjas suur tänu, lugupeetud president. täna elab Euroopa Liidus kaheksakümmend miljonit puuetega inimest meie jaoks on seega väga oluline vastu võtta see algatus, mida me siin arutame ja vastu võtta ka ligipääsetavuse direktiiv. see aitab äh, ettevõtlus, see aitab isikuid ettevõtluses, äh, töös, äh, hariduselus ja on ka ühiskondliku õigluse tagajaks. puuetega inimesed saavad töökoha ainult kahekümne viie protsendise tõenäosusega, kuid inimene, kellel puuet ei ole, saab selle kuuekümne kuue protsendise tõenäosusega. me räägime lõppude lõpuks väga paljudest äh, inimestest. kaheksakümmend neli protsenti inimestest, kes on puudega minu koduriigis, ei saa töökohta, nad on töötud. uued õigusaktid on muutnud puuetega inimeste elu tihti äh, keerulisemaks ja puuetega inimesed ei saa enam ka vajalikke toetusi, sest riigid on vastu võetud e-, erinevaid kärpemeetmeid ja see toob välja, toob kaasa sotsiaalse tõrjutuse. aitäh! suur tänu ning nüüd veel komisjoni nimel proua volinik Tyson. proua president, ma tänan end-, kolleege, ausalt öeldes ma tunnen äh, endiseid kolleege, ma tunnen ennast endiselt äh, siiski parlamendi liikmena. tänan teid töö eest, tehtud äh, jõupingutuste eest. loodetavasti saame selle tööga ühele poole võimalikult kiiresti. niipea kui paketi valmis saame, mida varem me valmis saame paketi, seda parem kõigile. me peame vaatama ka äh, Äh, seda, äh, kuidas me enda ligipääsetavust parandaksime. ning loodetavasti kogu olemasolev materjal antakse puuetega inimeste käsutusse rõhutan ka seda, et äh, praegu on veel võimalust olukorda parandada ning komisjon peab selle nimel tegutsema. Helga Stevens eh, ütles, et tegemist on hea ettepanekuga, kuid eh, võib-olla see tähendab lisakulusid ettevõtete jaoks, alati võib see ka nii olla. me üritame kõik teha selleks, et kulud oleks võimalikult väikesed, ettevõtetel on võimalik palju erinevaid võimalusi kasutusele võtta, üri-, ei ürita Äh, me lihtsalt sisse viia Design for All'i, see tähendab siis seda, et äh, ligipääsetavusest peab olema selge kontseptsioon ja see puudutab nii uusi tooteid kui ka äh, varasemaid tooteid. praegusel hetkel tähendab see eelkõige seda, et üritatakse kohaldada olemasolevaid tooteid erinevatele vajadustele. kui ligipääsetavus oli ainult äh, komplitseeritud, peaks võib-olla mõtlema selle peale, kas teenus peaks muutuma. kui raskusi on liialt palju, siis peaks sellest teada andma võib-olla komisjonile ja üritama leida lahendusi, eelkõige tuleb aga tea-, täita seadusi. see on kõige olulisem, hiljem vaatame juba üle erandeid eelkõige soovime aga seda, et tooted ja teenused jõuaks võimalikult paljudele ini-, paljude inimesteni, kes täidaks vajalikke tingimusi ja kui seda on võimalik teha eh, suuremalt kulutamata, siis oleks see veel eriti hea. meil eh, on vaja ka veebilehekülgede poole pöörduda eh, ning kohaldusala puhul eh, peab ütlema ka seda, et see direktiiv, mis kolmepoolsetel läbirääkimistel arutelusele tuleb, võib eh, olla pisut erinev sõltuvalt sellest, kas tegemist on avalike või eraõiguslike internetilehekülgedega. igatahes ähm, anname kõik, teeme kõik endast oleneva. Eh, ma arvan, Marrakechi lepingu puhul on nähtud ette ähm, autoriõiguse erand äh, trükitud raamatute kohta, mida võib alandada Brailis, äh, pimedate kirjas. Äh, me ei räägi siin mitte, mitte äh, trükitud raamatutest, vaid e-raamatutest, mida on võimalik alla laadida, need peavad olema Eh, kättesaadavad ka inimestele, kes ei saa eh, lugeda, kes on vaegnägijad, kellel on vaja eh, raamatute lugemiseks teisi võimalusi. peame kohaldama elektroonilisi raamatuid ning sellel kulud on marginaalse tähtsusega. suur tänu toetuse eest, ootan juba suure huviga meie tulevast koostööd. suur tänu teile, proua president, aitäh, ütleb president, sellega